peaksime ühtselt tegutsema ja nii saab see tulevik Šveitsis olema. ma tänan Dorist. Mm -hmm. ma sooviksin äh, Dorist siis tänada äh, mitte ainult selle raporti eest ja mitte ainult selle entusiasmi eest äh,, vaid ähm, ka palju muu eest. ma, äh, kui ma ei eksi, siis sa lähed Madriidi üle andma auhinda. ma tahaksin sinuga kaasa tulla, aga kahjuks ma ei saa. meil on vaja Euroopa Parlamendis rohkem selliseid inimesi nagu Doris Pakk. sellepärast, et meil on vaja tõesti sellist tõhusat tööd, nagu tema teeb nüüd lõpetame siis selle arutelu ning hääletus toimub umbes pooleteise tunni pärast. ning nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on meie tänase hommiku viimane päevakorrapunkt, mis puudutab täiesti teistsugust teemat. tegemist on suulise küsimusega komisjonile ja see puudutab munakanade heaolu põllumajanduskomisjon on selle küsimuse esitanud, härra De Castro, komisjoni esimees, on selle küsimuse autor, seega anname talle sõna, tal on viis minutit oma küsimuse esitamiseks. aitäh, president, volinik, daamid ja härrad, täna on meil väga oluline võimalus Äh, arutada ühte strateegilist teemat, nimelt äh, põllumajandusloomade heaolu. jaanuarist kaks tuhat kaksteist peaks jõustuma direktiiv tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, kaldkriips seitsekümmend neli, see direktiiv näeb ette äh, munakalade heaolu kaitse president, ma tahaksin meenutada teile, et üheksateistkümnendal juulil tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal Põllumajandusnõukogu ning tollane minu maa koduriigi põllumajandusminister andis oma panuse selle väga olulise direktiivi vastuvõtmisse nüüd on jäänud äh, vähem kui aasta selle direk-, natuke üle aasta selle direktiivi jõu-, jõustumiseni ning Euroopa talunikud peavad hoolitsema selle eest, et äh, kõik on selleks valmis. siin on aga üsna palju probleeme, komisjon peab rakendama meetmeid selleks, et äh, kaitsta loomade heaolu peab hoolitsema selle eest, et kõik direktiivis ette nähtud meetmed tõepoolest on ellu rakendatud samuti tuleb äh, vältida konkurentsi moonutamist ja turu moonutamist. Äh, seetõttu, daamid ja härrad, ongi väga oluline, et see teema on meil äh, Põllumajanduskomisjoni päevakorras ja ka siin päevakorras. me oleme viimastel kuudel teinud väga palju tööd, kõik fraktsioonid on selles töös aktiivselt osalenud seetõttu me esitasime ka siis kahekümne teisel oktoobril selle suulise küsimuse. mul on komisjonile kolm olulist küsimust. kõigepealt me tahaksime teada, Äh, kuidas liikmesriigid on uusi reegleid ellu rakendanud, teiseks, äh, milliseid meetmeid liikmesriigid peaksid rakendama selleks, et tagada äh, direktiivist kinnipidamist ning kui vaja, siis kuidas toetatakse neid ettevõtteid, mis soovivad meetmeid jälle rakendada ja millised meetmed meil on olemas, et vältida kriisi äh, munade turul, äh, mis meil ees seisab ja kuidas äh, takistada ebavõrdseid tingimusi, kus kolmandad riigid ei pea nendest reeglitest kinni pidama? me loodame komisjonilt väga konkreetseid vastuseid nendele küsimustele, me vajame läbipaistvamat turgu mis tugineb reeglite vastastikususe põhimõttel. kui me soovime, et rahvusvaheliselt äh, tasandil peetakse rohkem kinni loomade heaolu standarditest. me arutasime seda teemat põllumajanduskomisjonis juba korduvalt on äärmiselt äh, oluline, et meie jõupingutused, Euroopa jõupingutused loomade heaolu tagamisel ei ole asjatud meil on vaja sellist turgu, mis äh, tunnistab loomade heaolu sotsiaalset väärtust, me peame turumoonutusi vältima. me ei saa lubada seda, et väljaspool Euroopa Liitu tootjad lihtsalt eiravad neid miinimumstandardeid, mis neile on kehtestatud. niisiis seetõttu me olemegi selle resolutsiooni munakanade heaolu kohta esitatud. see on siis meiepoolne panus tänasesse arutelusse. aitäh ja nüüd ma annan sõna volinik Vassiljule, kes vastab siis küsimusele. aitäh, president, lugupeetud saadikud, kõigepealt äh, volinik Tali palus, et ma edastaksin tema vabandused, et ta ise ei saa täna siin olla. aga mul oli väga hea meel sellele küsimusele ise vastata, sest et varem olin mina volinik, kes loomade heaoluga tegeles komisjoni nimel tahaksin ma rõhutada, et täiustamata puuride keerustamine, mis võeti vastu tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal, on oluliseks sammuks edasi loomade heaolu suunas Euroopa Liidus. see keeld on äh, esile kutsunud ka väga intensiivsed arutelud kogu maailmas. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et liikmesriigid vastutavad eelkõige Euroopa Liidu õigusaktide ellurakendamise eest Äh, ka nende õigusaktide eest, mis puudutavad munakanade heaolu. komisjon on teinud kõik, mis võimalik selleks, et kontrollida äh, täitmist liikmesriikides, on korraldanud inspektsioone äh, iga aasta liikmesriikide poolt edastatavate andmete põhjal neid andmeid edastatakse vastavalt siis komisjoni otsusele, mis puudutab põllumajandusloomade heaolu. Äh, möödunud kuul novembris saime me siis kahe tuhande üheksanda aasta ametlikud andmed äh, munakanade kohta. Need andmed edastati kahekümne neljast liikmesriigist, tänaseks on ainult kaheksateist liikmesriiki aga esitanud täielikud andmed. Need andmed näitavad et, et kuuskümmend kuus protsenti äh, Äh, tootmisrajatistest nendes kaheksateistkümnes äh, liikmesriigis äh, peab, nendes on kanad siis vabapidamisel, kahekümne üheksas protsendis siis puurides ning ainult kolme koma üheksas protsendis siis traditsioonilistes puurides ja kolmes protsendis siis täiustamata puurides Äh, komisjon aga on teadlik, et meil ei ole veel kõiki andmeid ja et kolm liikmesriiki ei ole üldse oma andmeid esitanud, samas kuus liikmesriiki on esitanud vaid osaliselt andmed seetõttu see pilt, äh, mida ma edastasin, ei ole täiuslik. Äh, komisjon pidevalt palub liikmesriike, et nad edastaksid puuduvad andmed, sealhulgas oleme me siis taga nõudnud äh, toiduahela ja loomade tervishoiu äh, alalises komisjonis. komisjon palus liikmesriike ametlikus kirjas esitada oma riiklikud tegevuskavad, mis on ette nähtud keelu ellurakendamiseks, selleks et komisjon saaks paremini analüüsida olukorda kogu Euroopa Liidus antud hetkel on komisjon suunanud oma jõupingutused hoolitsemaks sellele, et liikmesriigid äh, võtavad kasutusele vajalikud meetmed selleks, et äh, keelustada siis need täiustamata puurid äh, ette nähtud tähtajaks. liikmesriigid peavad tagama seda, et munad, mis on toodetud loomade või munakalade heaolu direktiivi rikkudes, ei saaks tulla turule parem pilt olukorrast äh, on meil järgmisel aastal pärast seda, kui kõik huvirühmad on kohtunud, sidusrühmade kohtumine toimub siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris. täna on munade import üsna piiratud, sellepärast et nende, tegemist on tootega, mille säilivusaeg on väga lühikene ja samuti Euroopa Liidus on väga ranged äh, ohutusnõuded Eh, Euroopa Liidu seaduse kohaselt eh, munad, mis on sisse toodud kolmandatest riikidest, kus ei ole piisavaid taga, tagatisi eh, tootmisstandardite kohta, kannavad ka märgistused ei vasta Euroopa Liidu standarditele. see märgistus võimaldab selgelt teha vahet siis sisse toodud munade vahel, mis ei ole toodud vastavalt Euroopa Liidu heaolu standarditele komisjon äh, uurib olukorda äh, edasi, konsulteerib kõigi sidusrühmadega kohtumisel, mis siis toimub üheksateistkümnendal jaanuaril äh, Brüsselis. me tahame tagada selle direktiivi ladusa rakendamise ja seal me seda ka arutame, aitäh, president! suur aitäh, volinik! ja nüüd läheme edasi fraktsioonide nimel sõnavõtjate juurde ja kõigepealt Rahvapartei nimel proua De Lange, kaks minutit. suur aitäh, president me oleme kiiresti jõudmas olukorda, kus miljonid munad lihtsalt ei vasta Euroopa standarditele. kolmkümmend protsenti munadest kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ei vasta standardile volinik, olukord on üsna lihtne talunik peab kaheksa kuni kolmteist protsenti rohkem raha kulutama selleks, et toota munasid vastavalt heaolustandarditele. mõned inimesed, nagu näiteks tarbijad, on valmis maksma ainult kolm kuni neli protsenti rohkem nende eh, standarditega vastavuses munade eest mida teie kavatsete komisjonis teha, hoolitsema selle eest, et need talunikud, kes tõesti reeglitele vastavad, ei jää kannatajaks äh, Äh, nende äh, talunike tõttu, kes reegleid ei järgi ja ärge palun hakake siin tulema välja selle vabandusega, et liikmesriigid vastutavad äh, rakendamise kontrolli eest. Teie olete aluslepingute valvur, seega me vaatame teie suunas, et midagi ette võetakse. minu arvates on väga kahetsusväärne, et me ikka räägime andmetest ja sellest, et järgmiseks aastaks on paremat pilti vaja, siis on juba liiga hilja mida me kavatseme teha, meie oma resolutsioonis muuhulgas palume, et keel, et see keeld täiustamata puure kasutada jääks alles, aga samuti tuleks keelustada need munad, mida ei ole vastavalt reeglitele toodetud. asi on teie kätes ja kui teie ei tegutse, siis ei kannata mitte ainult ausad talunikud, vaid kannatab ka teie enda maine ja, ja usk, mis inimestel on heaolureeglitesse, aitäh! aitäh, proua De Lange! ja nüüd üheks minutiks härra Capulos Santos sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, president. nagu meie esimees härra de Castro eh, olen ka mina põllumajandusministrina osalenud otsuste langetamisel, mis selle direktiivini viisid, tegemist oli keerulise ja pikaajalise aruteluga ühelt poolt tuli meil kaaluda loomade heaolu ja teiselt poolt äh, siis selle sektori konkurentsivõimet äh, lahendus on selline, mis asetab olulisemale kohale loomade heaolu ja näeb ette ka üleminekuperioodi, et äh, sektor saaks kohaneda. uute reeglite jõustumiseni on jäänud veel aasta, aga andmed, mis taludest on tulnud, mis on tulnud linnufarmidest, on üsna murettekitavad. volinik, me ei saa lubada seda, et ettevõtted, kes on teinud jõupingutusi, kes on investeerinud, et neid hakata kar-, hakatakse karistama, nemad ei saa olla ebaausa konkurentsi ohvrid. ma olen volinikule tänulik antud informatsiooni eest, aga ma sooviksin rohkem informatsiooni, rohkem üksikasju, milline on tegelik olukord liikmesriikides. meil on vaja ka teada, milliseid konkreetseid meetmeid on rakendatud lisaks nendele, mida komisjon mainis mida näiteks on tehtud selleks, et ettevõtted ja talud äh, õigusaktidest hakkaksid tõesti kinni pidama esimesel jaanuaril kaks tuhat kaksteist. kas on olemas ühtsed või enam-vähem ühtsed äh, äh, standardid liikmesriikides, see on ka oluline. ma arvan, et tegemist on ettepanekuga, mis leiab Euroopa Parlamendis laiapõhjalist toetust aga me olime punktide kaheksa, üheksa ja neliteist vastu, mis sisaldavad eesmärke, mis meie arvates ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ja kui nad sinna jäävad, siis nad lahjendavad kogu seda resolutsiooni. aitäh ja nüüd annan sõna härra George Lyonile liberaaldemokraatide nimel kaks minutit. aitäh, president, volinik, aitäh selle info eest, mida te meile esitasite arutelu alguses. kõigepealt ma tahaksin öelda, et sõltumata sellest, kas teil on olukorrast täielik pilt või ei, on asi selles, et esimesest jaanuarist äh, äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on Euroopa Liidus kaheksakümmend miljonit muna, mida toodetakse reeglitele mittevastavalt. ja ei ole mitte mingit võimalust, et see olukord niipea muutuks minu küsimus on äh, selline, et mida ma ütlen John Campbellini ja teistele sellele, kes äh, ja teistele Ühendkuningriigi tootjatele, kes on keskmiselt kaks miljonit naela kulutanud selleks, et õigusakte täita ja äh, ma tean, et nende tootmine on kaheksa, kümme protsenti kallim kui traditsioonilisel meetodil tootjatele Äh, mida ma neile ütlen, ma lubasin neile, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist ei ole turul enam selliseid mune, mida toodetakse kanade poolt, kes elu saavad täiustamata puurides mina soovin, et parlament ja komisjon, äh, mina tean, mida ma tahaksin parlamendilt ja komisjonilt kuulda, ma tahaksin, et me ütleksime, me rakendame kange, rangeid meetmeid hoolitsemaks selle eest, et õigusaktidest peetakse kinni ei mingeid äh, pikendusi, järeleandmisi, erandeid. Äh, kümme aastat on tootjatel olnud aega valmistuda ja mina tahan, et need liikmesriigid, kes oma standard, kes standarditest on kinni pidanud, saaksid oma tarbijaid ja oma, oma tootjaid kaitsta, et nad saaksid keelustada siis äh, reeglitele mittevastavate munade toomise turule ja samuti ma paluksin, et komisjon, kui tal on informatsioon, koostaks nimekirja ja tõesti näitaks näpuga nendele, kes ei ole reeglitest kinni pidanud. me oleme, ei saa öelda, et me ei olnud asjast teadlik, kümme aastat on küllalt pikk aeg ükskõik millise äh, ettevõtte jaoks, et valmistuda Äh, volinik, ma loodan, et te teete tõesti tugeva avalduse oma lõppsõnast ja äh, äh, annate mõista, et te mõistate tootjate ja tarbijate muret ja lubate tõesti karme meetmeid, mis kõiki kaitseks, aitäh! aitäh, härra Laen! ja nüüd annan sõna härra Häuslingile kolmeks ja pooleks minutiks roheliste nimel. härra president ma..., proua volinik, teie vastused meid ei veennud. ka see, mida komisjon ütles põllumajanduskomisjonis, oli kõike muud kui veenev. George Lyon juba ütles, et äh, probleem on tõsine, ülejärgmisel aastal on meil kolmkümmend protsenti siis nii-öelda illegaalseid mune turul ja me ei tea, mida sellega peale hakata. miks äh, ei minda nüüd rikkumismenetluse teed? miks ei tagata, et Euroopa Liidu õigus kehtiks lõpuks kõikides liikmesriikides? meil on äh, kõrge usutavuse määr loomakaitse valdkonnas ja me peame oma mainet äh, kaitsma, kodanikud eeldavad, et äh, me rakendame tõesti loomade heaolu puudutavaid äh, eeskirju. me peame nõudma liikmesriikidelt nendepoolset panust ja küsimus ongi nüüd selles, et äh, mida komisjon teeb. Kom-, põllumajanduskomisjonis me juba nõudsime, et äh, tuleb välja pakkuda konkreetsed meetmed ja kindlasti me ei saa lubada tähtaegade pikendamise teemalist arutelu, see on täiesti vastuvõetamatu. et me nüüd põhimõtteliselt kaitseme äh, neid, kes ei ole rakendanud ja karistame neid, kes on eeskirjad äh, rakendanud. see äh, hävitaks usu Euroopa institutsioonide vastu põllumajandusvaldkonnas. tekkis ka märgistamise probleem mis juhtub aga siis toodetega, mis äh, sisaldavad äh, mune, mis ei ole mitte värsked munad, vaid näiteks ütleme, vedelad munad, kuidas reguleerida neid küsimusi? mitu korda on toonitatud, et kümme aastat on tõesti väga pikk äh, aeg. kõik Euroopa Liidus oleksid pidanud teadma, et tähtaegadest tuleb kinni pidada ning et ei ole mitte mingisugust äh, ettekäänet, äh, ka uutel liikmesriikidel ei ole seda ettekäänet. Euroopa Liidus oleme me loomakaitse valdkonnas äh, tõesti esirinnas, me tõstame ennast ses mõttes maailmas esile. me peame järjepidevalt äh, seda direktiivi rakendama, muidu äh, me kaotame usutavuse nii parlamendi kui ka komisjonina, me kutsume üles komisjoni kiiresti tegutsema ja vältima ebarahuldavat olukorda esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist. suur tänu. järgmisena härra Nikolson, kaks minutit, palun. no de sus äh eh, correligionarios. Por lo tanto, tiene dos minutos, Jim. ma tänan, president. kõigepealt ma tahan ka öelda, et ma ei ole päris veendunud selles, mida volinik meile täna ütles. jah, on terve kat-, kataloog juhtumitest, kus me oleme kuulnud volinikult eh, põllumajanduskomisjoni ees, eh, et et see, mis praegu toimub, ei ole aktsepteeritav ja see on lausa häbiväärne. nüüd ma kuulsin, mida täna volinik siin ütles ja suure huviga kuulasin teda, aga ta jälle ei öelnud midagi muud rohkemat, kui ta ütles jaanuarikuus, kui kohtus huvirühmadega. mida te ütlesite jaanuarikuus huvirühmadele, mis on tulemused sel tollal toimunud aruteludele? me tahaks neid näha, me mõistame, et täna viimased Äh, kanad, mis on tavalistes puuristes, peavad ju ka hakkama kinni pidama äh, juba uutes tingimustes kolmteist, neliteist kuud võtab see tootmistsükkel aega. Äh, jah, võib-olla sa pisut kommenteeriksite rohkem, te ütlesite, et need munad, mis tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu, mis ei vasta standarditele, hakkavad kandma spetsiaalsed märgis selle kohta, mida te sellega silmas peate? kas te võtate arvesse seda, et need munad, mis on toodetud Euroopa Liidus ebaseaduslikult pärast esimest jaanuarit ka hakkavad samasugust märgist kandma? et neid ei tohi eksportida väljaspoole tootmisriiki ja neid ei tohi ka turule minna? või kuidas? meil on siin suur probleem. George Lyon ütles, et kaheksakümmend miljonit illegaalset muna on alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist meil ja see on tohutu nuhtlus Euroopale, kui eh, samas inimesed nõuavad munesöögiks, nii et mida me siis tegema hakkame? me tõesti peame teadma, kuhu me siis nüüd suundume, andke meile kindlustunne, et te tulete märtsikuus siia tagasi ja teete meile korraliku ettepaneku selle kohta, mida te ette võtate selles olukorras, et tõesti olukord kontrolli alla saada paljud eh, on siin juba juhtinud tähelepanu sellele, et tootjad on juba miljonid naelu kulutanud, et standarditest kinni pidada ja nüüd nad tõesti ei pea kinni maksma kõike seda, mida teised tegemata on jätnud. ma tänan, Jim. ja nüüd EFT fraktsiooni nimel saab sõna härra Agnew, kaks ja pool minutit. härra president, komisjon on tohutu kriisi munatööstuses loonud. tahate või mitte, üks miljonit lindu on endiselt tavapuuris ka sellel saatuslikul päeval ja ei ole ei raha ega logistikat, mis selle ära hoiaks ja see, et nüüd niimoodi äh, aasta pärast peale surutakse uued reeglid, tegelikult äh, võib tekitada küll rahulolu mõnedes, aga samas paneb tohutu löögi alla Briti munasektori. vaatame, mis on praktilised tagajärjed. kuidas nüüd lahti saada sajast miljonist kanast kahekümne nelja tunni jooksul või kuidas eh, hävitada kaheksakümmend miljonit muna päevas? ma usun, et see on võimatu ja kust võtta siis need puuduvad munad? India, Ukraina, Brasiilia, Argentiina nemad ju toodavad edasi mune täiustamata puurides. kas neil on seal kõvad linnukaitsestandardid või kuidas? ja nad saavad kohe konkurentsieelise ja väga raske on seda siis peatada ja sellega me õõnestame Ühendkuningriigi munatootjate huve. me ju ekspordime tohutult ja on tehtud ka tohutuid investeeringuid sellest, et standarditest ja normidest kinni pidada. ma arvan, et see ühenduse sisene eh, kaubanduskeeld on täielik mõttetus ja WTO võib selle ka panna kahtluse alla. nii et eh, kõige halvem lahendus või vägi vähem eh, lah-, lahendus, vähem halb lahendus on see, et siiski lubada sellist kaubandust. mulle ei meeldi seda, et suured autokoormad munadega hakkavad kulgema teedel ähm, hävitamisele ja me teame ka, et petised saavad sellest ainult hoogu. ja mehaaniline munade tembeldamine koodidega äh, on midagi, mida me praegu teeme näiteks minu kodu farmis, see on täiesti usaldusväärne meetod. komisjon ütleb jälle, et väga raske on erikoodiga märgistada mitte eh, normidele vastavad munad jah, aga seesama komisjon paneb meie lambatootjatele Ühendkuningriigis siiski kohustuse identifitseerida meie lambad elektrooniliste eh, seadmete abil nii et kõige vähem halb lahendus on siin, et Euroopa Liit käib peale, et need liikmesriigid, kes ei täida kohustust, soetavad sellised tembeldusmasinad äh, oma rahade eest ning äh, ka äh, maksavad kinni investorid, kes hakkavad käima kohapeal kontrollimas tootmisnormide kinnipidamist. meie jaemüüjad Ühendkuningriigis äh, ei taha pärast tähtaega illegaalsete munadega kaubelda, aga äh, tähtis on, et munad oleksid korralikult infitseeritud, ainult nii on võimalik sellest hoiduda. aitäh ja de los colegas no inscritos. You, mr president this is a matter not just about hens and unsuitable cages. suur tänu, siin me ei räägi ainult äh, kanadest ja sobivatest puuridest, vaid meie võimekus tulla toime ühisturuga. meil on äh, olnud kümme aastat, et nõuetele vastata ja äh, sellisel viisil oleks ju kõik tooted ebaseaduslikud teatud riigid on nõuetele vastanud, kuid mõned suured tootjad on lihtsalt keeldunud. sellega kaasnevad ka olulised kapitalikulud ja nõuetele vastamine tähendab rahade, raha laenamist äh,. Hind äh,, hind on lisandunud viieteistkümne penni osas, äh, vaadates nõuetele vastamise kulusid ning nendes, kes äh, nõuetele ei vasta, nendel on tekkinud hinnaeelis nõuetele mittevastavate puuride kasutajad saavad endale ebaõiglase eelise. üks äh, tootja laenas kümme miljonit naela selleks, et direktiivi nõuetele vastata. tema tegi õiget asja, aga kas nüüd komisjon tahab muuta tema munad mittekonkurentsivõimeliseks? kui rohkem aega võimaldatakse, siis äh, siis me saame sellest aru, et ka Euroopa Liidus on olemas direktiiv, siis on mõttekas seda ignoreerida, sellest saada tulu. suur tänu ja proua Herans. En enero de 2012 podrían desaparecer 400 productores jaanuaris kaks tuhat kaksteist neli tuhat Hispaania tootjat võivad tootmisest loobuda. see tähendab, kolmkümmend tuhat tonni äh, mune äh, jääb tootmata ainuke asi, mida on võimalik saavutada, et äh, Euroopa Liidus tootmata jäänud äh, muned imporditakse sisse riikidest, kus äh, loomade heaolu standard on märksa madalamad kui meie oma antud direktiiv, mis tahab äh, puuride puhul rakendada teatud standardeid, nõuab meiepoolset mõistlikku käitumist. kui me seda ei tee, me nõrgendame Euroopa Liidu tegutsevaid tuutjaid ja me anname lisavõimalusi kolmandatele riikidele kus puurid on märksa kitsamad ja need on veelgi kitsamad kui praegusel hetkel Euroopa Liidus. antud direktiiv tähendab seda, et Euroopa Liidu tootjad peavad tegema ära suuri jõupingutusi. me räägime Hispaanias äh, väga suurte kulude vajalikkusest ning me näeme selle järelmõju tervele tootmissektorile. ma tahaks teie tähelepanu pöörata teisele lõikele, mis ütleb, et peaks olemas ka lahendus, mida püütakse saavutada nende vastutustundlike tootjate jaoks, kes praegusel hetkel oma tootmist muudavad ja kes oleks õig-, tähtaegselt peaaegu valmis. me peaksime neid to-, toetama, et nendel oleks võimalus oma tootmist muuta, et nad saavad selle protsessi lõpule viia ning äh, sellisel viisil me saame äh, tagada, et meil ei teki äkitselt üleöö äh, puudust munadest ühisturul, mis tõstab omakorda hindu. me pea, kindlasti peaksime järgima, et direktiivis peetakse kinni, kuid munad tootjatele peaksime andma võimaluse pidada kinni loomade heaolust ja võimaldada normaalseid hinde. järgmine kõneleja on proua Rodust, palun lugupeetud äh, proua volinik, ma tahaksin viidata siin sellele, et et ära on otsustatud, et munakanade pidamine äh, puurides äh, tuleb lõpetada. munatootjatel on olnud piisavalt aega selleks, et viia ellu vastavad muudatused ja aeg ei ole ka lõppenud, sellepärast et äh, veel kaksteist kuud on meil aega. ma olen arvamusel, et me peame hoolitsema selle eest, et puurides pidamine esimesel jaanuaril kaks tuhat kaksteist äh, lõpeks. ma arvan, et äh, peab olema võimalusi liikmesriikides, kes selleks ajahetkeks ei ole suutnud seda direktiivi üle võtta, et neilt peab olema võimalik häär-, ähvardada trahvidega. ja me peaksime hoolitsema ka selle eest, et äh, need munad, mis pärinevad äh, sellistest äh, lindlatest, kus ei peeta kinni nõuetest, et ne-, nendega saaks kaubelda Euroopa Liidu turul. aitäh, aitäh, proua Roodurst, sõna proua Raimersil pooleteiseks minutiks. härra president, lugupeetud volinik, armsad kolleegid, kaksteist aastat on teada, et alates esimesest jaanuarist tuhat üheksasada, esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist peab olema keelatud puu, kanade puurides pidamine. kuidas saab siis olla nii, et mõnele liikmesriigid ei ole kaheteistkümnest aastast piisanud, et äh, seda direktiivi üle võtta? see on näide selle kohta, kuidas äh, puuduliku ülevõtmise kaudu tekib äh, frustratsioon. liikmesriigid riikides, kus direktiiv on üle võetud, äh, kannatavad tootjad äh, juba praegu, kuna teised ei ole reeglitest kinni pidanud. ma nõuan, et komisjon äh, teeks kõik vajalikku selleks, et direktiiv üle võetaks. alates aastast kaks tuhat kaksteist ei tohi mune enam toota puurides elavate kanadega ja, ja ning neid, kes pole käitunud vastavalt äh, seadustele tuleks trahvida. inimestele ei saa Euroopas selgitada seda, et Euroopa Liidu õigus ei kehti kõigis liikmesriikides ühtemoodi. eriti just viimased kriisid on näidanud, kuhu see viib. meil on vaja ühtselt äh, tegutsevat Euroopat, meil ei ole vaja sellist Euroopat, kus igaüks äh, teistest hoolimata teeb äh, seda, mida ta tahab. aitäh, aitäh. proua Ford suur tänu. nagu paljud emad, mina soovin korralikke looma heaolu standardeid, aga ma soovin ka taskukohaseid. mõne aasta ma ei ole mingi ekspert. minu tütred muide kasvatavad eh, kanu nagu lemmikloomi, kuigi sageli eh, varastavad rebased need ära. me kõik tahame niisuguseid õnnelikke mune süüa, nii nagu ma eh, kuulsin oma valijate käest eelmisel kuul. muide, kõrgemad ühtsed looma heaolu standardid lähevad väga kalliks maksma. Ühendkuningriigi talunikud on sadu miljoneid naelu selle direktiivi rakendamiseks investeerinud. avalikkuse usaldus Euroopa Liidu vastu on praegu kõigi aegade kõige madalamal tasemel seetõttu tuleb tagada, et see direktiiv rakenduks. ei ole mõtet siin kassi ja hiirt mängida talunikega. proua McInnes, suur tänu, härra president, ma tahaksin komisjoni tänada selle vastuse eest, kuigi see ei ole täielik, ma arvan, et tegemist oli ikkagi spetsiifiliste küsimustega, mille esitas põllumajanduskomisjoni esimees ja neid, neil ei ole täpset vastust saadud ma tahaksin siiski statistikat kuulda, kas te ütlesite, et kuuskümmend kuus protsenti toodangust on äh, vabapidamise munad? mulle tundub, et te olete kuidagi valikuliselt esitanud oma arvandmeid, seetõttu on vaja teil kohtuda kõigi sidusrühmadega ja seda hädasti teha, sellepärast et teie andmed ei peegelda tõeselt munatootmist Euroopa Liidus. tahaksin ka öelda, et tegelikult niisuguse seadustikuga on väga lihtne kohaneda ja kui tarbijad tõesti sooviksid õiglast äh, põllumajandust, siis nad on valmis selle eest maksma. ma ei ole mitte ühtegi kaebust saanud tarbijatel kahe tuhande neljandast aastast saadik, et seda seadust rakendataks ja tahaksin öelda, et muide, see direktiiv on ju siin vastu võetud, siin parlamendis ja seda tuleb nüüd rakendada. ja tarbijad on seadusega samuti kaitstud ja minu meelest on, on praegu komisjonil tekkinud juriidiline probleem. vaadelge turu olukorda. kaheksakümmend miljonit muna ilmselt muutuvad kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimesel jaanuaril ebaseaduslikuks. kuhu neid panna või hävitada? muide, tarbijahinnad ilmselt siis tõusevad, rahvas hakkab protestima ja komisjon peaks meile ütlema, mis siis juhtuma hakkab. ilmselt tekib ka mustsurg äh, munakaubanduses ja nüüd need firmad, kes on üleminekufaasis, peavad teadma, et mingisugust äh, tagasiminekut ei ole. et nad võivad jätkata oma investeeringutega. see on väga tähtis küsimus meie tarbijate jaoks, aga ka tootjate jaoks ja me tahame komisjonilt selgeid vastuseid. suur tänu, proua Mäkines ja nüüd proua Garcia Perez, üks minut señor presidente señora comisaria como verá en esta äh, härra president, äh, lugupeetud proua volinik, te näete, et äh, parlament tõesti huvitub sellest, et reeglitest peetaks kinni, isegi nendest, mis ei ole veel jõustunud. me peaksime seda laiendama ka teistele sektoritele, kui me seda teeksime, siis kestaksid meie täiskogu istungid neliteist päeva ei ole lihtne tootjatel taluda tõusnud kulusid, näiteks äh, söödakulusid, nad peavad äh, pidama kinni nendest standarditest, mis Euroopa Liit on kehtestanud. aastal, äh, aastaks kaks tuhat kaksteist ei õnnestu paljudel tootjatel kõiki, mm, kõiki nõudmisi täita, eeldatakse et, et kolmkümmend protsenti munadest ei vasta nõu-, nõuetele me saame mune osta, aga neid mune ostetakse kohati sisse välismaalt ja need munad asendavad siis neid mune, mida Euroopas ei saa enam toota. ma arvan, et meil on vaja vastastikuseid suhteid eh, kolmandate riikidega normide osas. see eh, regulatsioon on eh, kohustuslik, aga komisjon võiks kasutada ka teisi variante. näiteks võiks siin mõel-, tuua näiteks ka äh, Äh, lammaste ja kitsede jälitatavuse. härra Kalinovski, palun. suur tänu. see resolutsioon on väga selge, erandeid ei ole Euroopa Komisjon peab kasutusele võtma sanktsioonid, kui meil on tegemist ebaseaduslike tootmismeetodite kasutamisega. mõnedel tootjatel on aega olnud kaksteist, teistel kaheksa või viis aastat. Need tootjad, kellel on ainult viis või kaheksa aastat aega olnud siis äh, nemad tegelikult võib-olla ei teadnud, mis hakkab toimuma, kui nad äh, ostsid äh, Euroopa Liidu viieteistkümnelt liikmesriigilt odavad puurid. ning praktikas, mis to-, hakkab toimuma, on see, et toimub kolmandates riikides asuvatelt tootjatelt äh, munem ja tootmine on toimunud äh, ebasobivates puurides. nii et äh, need tootjad, äh, kes ei suuda oma tegevust täiustada esimeseks jaanuariks kaks tuhat kaksteist, neid on nagu palju ja ilmselt ka see on põhjus, miks muudatusettepanekuid on tehtud. vastavalt resolutsiooni ettepaneku tegijatele üleminekuperiood oli selge, see oli direktiivis kirjas esimene jaanuar kaks tuhat kaksteist on selline kuupäev, mida muuta ei saa. ma usun, et need äh, liikmed, kes hääletavad antud resolutsiooni poolt, kavatsevad ka pooldada seda, et ei tekiks lisaüleminekuperioode äh, aastast äh, kaks, esimene jaan-, aastast kaks tuhat kolmteist vastavalt otse toet-, toetuste maksetele ühise põl-, ühtse põllumajanduspoliitika raames. Heidi Tšaba, kas ta härra Tubadi Tšaba. aitäh, see arutelu näitas mulle, et e, on suured e, huvide konfliktid nende vahel, kes on läinud üle uute puuride kasutamisele ja nende vahel, kes e, ei ole seda teinud aga vastuolu on ka uute ja liikmesriik, vanade liikmesriikide vahel, ma olen tõesti nõus härra Kalinovskiga, et vanad, vanadel liikmesriikidel oli palju rohkem aega äh, selle ülemineku jaoks ja nad müüsid äh, oma vanad puurid äh, uute liikmesriikide tootjatele, teades, et tuleb teha vastavaid muudatusi. teiselt poolt on selge, et me peame kinni pidama reeglitest ja selge on ka see, et Euroopa Liit tekitab omaenda tootjatele, omaenda põllumeestele äh, probleeme, me oleme enda suhtes palju äh, rangemad kui kolmandate riikide, kolmandatest riikidest importijate suhtes. ei ole ka, ei ole selgeid reegleid, ei ole ka mingit kontrolli, Euroopa Komisjon võtab jälle vastu otsuse, mis äh, on meie jaoks ema, ebasoodne. Now Mr Papastamkos for one and a half minute please härra Papastamkos. daamid ja härrad, ma tõepoolest mõistan, et me peaksime saavutama võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidus nende tootjate jaoks, kes on direktiivis ära toodud rangetele nõuetele vastanud kuid samas me peaksime ka abistama neid tootjad, kes ühelt poolt on otsustanud direktiivi nõuded täita, kui teiselt poolt leiavad, et neil on raske nende kuludega toime tulla selleks, et direktiivi nõuetele vastata õigeks tähtajaks. kui niimoodi toodetud munad ei vasta standarditele, siis nende ei saa turule paisata, neid, nendega ei saa siseturul kaubelda alates esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist kuid äh, samas me jätkame toodete importimist kolmandatest riikidest, mis äh, vastavad madalamatele looma heaolu standardidele. nii et äh, põllumajandustootjad Euroopa Liidus peavad oma tegevuse lõpetama kõrgete looma heaolu nõuete tõttu, samas me impordime kolmandast riikidest tooteid, mis ei vasta isegi praegustele standarditele, mis Euroopa Liidus kehtivad. loomulikult ma toetan äh, loomade heaolu, kuid samas me peaksime ka järgima seda, et me järgime, äh, kaitseme Euroopa Liidu sotsiaalset ja äh, tootmissüsteeme. härra Danielis, palun. suur tänu, proua volinik. kuigi kõik Euroopa Liidu tootjad peavad vastama loomade heaolu nõuetele tegema vastavaid ümberkohandamisi, on selge, et kakskümmend protsenti tootjatest ei ole, ei suuda nendele nõuetele vastata e-, esimeseks jaanuariks kaks tuhat kaksteist. tegemist on tegelikkusega ning see näitab meile seda, et Euroopa Komisjon ei ole suutnud põllumajandustootjaid veenda, et tegemist on ka äh, tootjatele paremate tingimustega ja komisjon neid ei veena, siis hoolimata sellest, millised on need jõustamismeetmed, meie antud valdkonnas edu ei saa saavutada. ma arvan, et oleks väga hea investeeringute kulu seostada tuluga, mida äh, tootjad saavad äh, paremate puuride kasutamise osas ja ma usun, et sellisel viisil on ka põllumajandustootjad valmis muudatusi sisse viima. ning sellisel viisil Euroopa Liidu toot-, tooteid seostatakse kõrge kvaliteediga ning äh, heade äh, heaolutingimustega, me peaksime kindlasti järgima seda, et me kaitseme neid ka ebaõiglaste konkurentsitingimuste eest kolmandatest riikidest. presidente, signor commissario, egregi kolleegi, il tema del benessere president, proua volinik, armsad kolleegid, loomakaitse on teema, millest me räägime väga tihti. ma arvan, et Euroopa Parlament koos komisjoni ja nõukoguga on langetanud tasakaalustatud oskuse, otsuse ja ma ei arva, et oleks võimalik sellest taanduda. me peame üritama leida võimalikult parima lahenduse selleks, et äh, Äh, tagada selle määruse jõustumine ning me peame võtma arv, mõtlema ka nende äh, inimeste vastutusele, kes äh, oma tootmist muudavad, me peame nende suhtes käituma vastutustundlikult, me ei saa seda tähtaega edasi lükata, me ei saa edasi näha täiendavat üleminekuaega meil, me peame mõtlema ka kõigile neile, kes juba on muudatused läbi viinud ja teinud seda kriisiaegadel ja on jätkanud rasketel aegadel endiselt investeeringute tegemist. seetõttu tahaksin ma teie tähelepanu juhtida sellele, kui oluline see üleminek on. me peame mõtlema kõigile tootjatele, kes on muutusi alustanud, kes äh, Äh, soovivad täita loomakaitsenõudeid, aga ei ole seda protsenti, protsessi veel suutnud lõpetada. nii raskel, äh, rasketel kriisiaegadel peame mõtlema ka nendele tootjatele, aitäh. nüüd läheme vaba mikrofoni kõnede juurde ja näen, et meil on mitmeid sõnasoovijaid, kõigepealt annan sõna härra Mikulaškule. suur tänu härra president, ma ei arva, et me peame siin rääkima eh, munatootmisest üldiselt, sest eh, Rumeenia ju ühines Euroopa Liiduga alles kolm aastat tagasi, samas on reeglid kõikide jaoks. tahaksin kolleege kutsuda üles muudatusettepaneku kaks poolt hääletama, selle esitas Rahvapartei palju tootjaid on alast-, alustanud juba investeeringutega selleks, et ajakohastada mm, kanakasvatussüsteeme, aga loomulikult äh, neid töid ei saa üleöö lõpetada ja me ei soovi, et neid tootjaid karistataks. ainult need tootjad, kes on alustanud juba oma tootmissüsteemi täiustamisega, neid peab pidama sellisteks, kes järgivad reegleid. härra Brons, palun. paljud munatootjad on äh, investeerinud ja muna hinna kõrgele ajanud selleks, et seda direktiivi rakendada ja nüüd on tekkinud täiesti ebaõiglane konkurents nende riikide poolt, kes ei ole suutnud direktiivi täita minimaalne jõustamine on jäetud kahekümne seitsme liikmesriigi enda äh, äh, pädevusse ja ähm, ähm, äh, ma tahaksin öelda, et ma ei ole selle poolt, et Euroopa Liit võtab liikmesriikide eest vastu seadusi, aga see mulle ka ei meeldi, et osad on sunnitud reegleid täitma ja teised ei ole. kas komisjon suudab, et tagada selle, et need, kes ei ole reegleid täitnud, ei saa eksportida oma mune Euroopa Liidus. tänan. Thank you, Mr Brons. suur tänu, härra Brons. härra Patron Neves. suur tänu, president, volinik sel teemal, mida me täna arutame, tahaksin korrata et direktiivid on ikkagi kõigile kohaldamiseks. ja see nimetatud kõnealune üheksakümne üheksanda aasta direktiiv samuti. see ju kajastab meie väärtusi, milleks on siinkohal looma heaolu. aga selle rakendamine on väga kulukas, kolmkümmend protsenti on kulud tõusnud Portugalis munatootmises ja me peame arvestama, et tegemist on majanduskriisiga ja niisugustes, niisuguses erakorralises olukorras on osadel ettevõtetel probleeme ja neil on lihtsalt aega vaja võib-olla. me ei tohiks arvestada ainult nendega, kes juba on suutnud oma toodangut ajakohastada. Silvestris, president mitte keegi ei saa küsimärgi alla seada tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta direktiivi rakendamist. me ei taha kahtluse alla seada looma heaolu. aga direktiivi tuleb rakendada terve mõistuse järgi. ja just seda tahaksin ma rõhutada. praegu on tegemist majanduskriisiga, mis on väga sügav, see on kogu tootmisahelat äh, mõjutanud ja seda tuleb ka silmas pidada. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaanuarist alates range rakendamine viib olukorrani, kus paljud talunikud ei suuda turustada oma mune aga me teame, et imporditud munad on äh, võib-olla hoopis halvematest tingimustest toodetud kas Euroopa Liidu tootmine peab jällegi välja minema Euroopa Liidust? kolmandatest riikidest impordi, import suureneb seetõttu, et seal ei järgita nii reegleid nagu meil ja ma kutsun teid üles komisjon sätestama ikkagi või garanteerima üleminekuperioodi. Uh, Radats suur tänu, härra president, nagu ka mitmed kolleegid saalis on juba öelnud, et nende tootjate kaitsmine, kes on nõuetele vastanud ning kes on kulutanud suuri rahasummasid sellele, on väga oluline, õige ja see on ka komisjoni kohustus praegusel hetkel. samas ma leian, et komisjon peab mõistma seda ning ma olen rääkinud ka paljude tootjatega oma kodumaal, kes leiavad, et on äh, väga raske leida vahendeid äh, investeeringuks, arvestades äh, majanduslikke raskusi Äh, ma mainiksin ka munade tembeldamist, mul on olemas hiljutine kiri komisjonis, mis ütleb, et see lisamärgis tooks kaasa väga vähe eelist, sellepärast et komisjon ei usu, et tootjad suudavad siin mingit vahet teha. ning seega ma tahaksin, komisjon kirjel-, ütleks meile, kas nad on ümber mõelnud või nad lihtsalt ei tea, millised tulemused võivad olla. ma paluksin komisjonil ka teada anda seda, et kas nad võiksid minna ka kaubanduspiirangutele, Äh, sest mul on äh, sellised tootjad oma piirkonnas, kes elavad impo-, äh, imp-, ekspordist, et kas kui meil on tegemist impordiga kolmandast riigist, siis osad tootjad peavad sellele ümber orienteeruma ja tegemist on tootmisega, mis on toimunud märksa vähem rangematel tingimustel. suur tänu äh,, proua Toots ja härra Tšikerski. muszą dostosować się do dyrektywy on selge, et põllumajandustootjad peavad kindlasti kinni pidama direktiivist aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa. ma mõistan neid põllumajandustootjaid, kes on juba investeerinud täiustatud puuridesse. me ei räägi sellest, et me anname mõningatele tootjatele lisaaega, nagu üks eelkõnelejatest on öelnud, vaid äh, ma usun, et me peaksime andma kõikidele tootjatele ühepalju aega, võimaldades neil vastata kriteeriumitele ja nõuetele ebaseaduslik äh, tootmine võib äh, kõlada küll väga hästi, kuid äh, samas on oluline teema ka ju tarbijakaitse. kuid miks see on nii, et tarbijakaitsest peetakse kinni teatud piirkondades, aga mitte teistes? mina toetan kõiki meetmed, mis on toeks põllumajandustootjatele erinevates liikmesriikides sest ma tean, et äh, tootjad on äh, väga raskes äh, sissetuleku probleemide ees. aitäh, meie järgmine kõneleja on härra Rüübich. aitäh, härra president, ma arvan, et meile kõigile peab olema selge, et loomade tervis ja inimeste tervishoid peab olema esiplaanil. ja STOA-s teaduskomisjonis, kus äh, me tegeleme tehnoloogiliste variantide hindamisega, meil on, on meil ka pro, projekt, kus äh, tegeldakse äh, toit, toidu ja sööda parandamisega tulevikus ning äh, ma paluks voli, proua volinikku, et ta kasutaks kaheksandat et ta võitleks selle eest, et kaheksanda raamprogrammi raames tuleks rohkem raha toiduohutusele ja loomade inimtervishoiule ja et äh, selles valdkonnas äh, saaksime valmistada ette ka vajalikud dokumendid, aitäh. aitäh, härra Rüübich, härra McKennis soovis uuesti sõna saada. suur tänu, et võimaldasite mul veel sõna võtta, ma tahtsin veel mainida kahte asja. üks teema, mis puudutab äh, äh munasid, mis on koore sees, see on väga lihtne, aga meil on tegemist munatoodetega, mida kasutatakse näiteks maiustuste tootmisel ja me peaksime ka teadma, millised on märgistamise kohustused munatoodete puhul. ma usun, et see valmistab meile kõige suuremad mured, sest üha rohkem äh, munatooteid läheb ümbertöötlemisele ja ma arvan, et me ekspordime oma puure äh, Äh, Euroopa Liidust ja hakkame importima munatooteid samadest puuridest kolmandates riikides. ja ma näen, et te noogutate, tegemist on tegeliku probleemiga, mis Euroopa Liidu ees seisab. teine probleem on seotud äh, äh paralleelse tootmissüsteemiga ja see on suur probleem ka turul. kui meil on tegemelt täi-, tegemist täiustatud puuridega, mida hakatakse kasutama, aga samas jääb alles ka vana süsteem, siis see võib tekitada põllumajandustootjatele väga suuri probleeme ja lõpuks ka tarbijatele, nii et meil on tegemist väga delikaatse probleemiga, kuidas seda asja nüüd korda ajada. suur tänu, proua McGuinness. kas soovib veel keegi sõna võtta vaba mikrofoni raames? kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis ma tahaksin anda sõna proua Vassiljule selleks, et ta saaks küsimustele vastata ja viiks meie ka diskussiooni ka lõpule. suur tänu! on selge, et antud teemas üksmeelt meil ei ole. ma olen äh, kuulnud äh, liikmete arvamusi, kes tahavad äh, et ei oleks mingeid erandeid ega edasilükkamisi, teised soovivad edasilükkamisi ning sõltub nende päritoluriigist ja sõltub ka antud liikmesriigi äh, arenguetapis selles tootmissektoris. aga milline on siis komisjoni positsioon? ma tahaksin korrata, et äh, esimesest jaanuarist kaks tuhat kaksteist tavapuuri tuleb asendada täiustatud puuride või alternatiivsete süsteemidega. seega tavapuuride abil toodetud äh, munad ei ole seaduslikult turustatavad peale esimest jaanuari kaks tuhat kaksteist ja selline meie positsioon on. komisjon äh, teeb kõik, mis võimalik ja me teeme väga palju selleks, et toetada liikmesriike, et neil oleks võimalik antud direktiivi nõuded täita. mida me siis teeme? kõigepealt me aitame liikmesriike nende arengus ja et nad saaksid äh, rakendada ka siseriiklikke plaane äh, koostöös põllumajandustootjate ja oluliste sidusrühmadega. me hindame siseriiklikke plaane ning äh, nendega, nendesse on ka sisse kirjutada sanktsioonid nendele põllumajandustootjatele, kes ei äh, vasta direktiivi nõuetele. teiseks, me vahetame liikmesriikide vahelist informatsiooni seiretegevuse osas selleks, mis puudutab äh, jõustamistegevust. me korraldame ka külaskäike, inspektsioone, kus komisjon äh, hindab saavutatud progressi. me korraldame ka kokkusaamisi sidusrühmadega, nagu äh, ka ma juba ütlesin, meil tuleb äh, jaanuari lõpus suur sidusrühmade koosolek, kus me hindame praegust olukorda ning me vaatame ka seda, kuidas me saaksime toetada neid liikmesriike, kes nõuetele meile ei vasta, et nad saaksid oma äh, tegevusega lõpule jõuda äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpuks. nii et selline meie positsioon siis on ja juhul, kui peale jaanuari kaks tuhat kaksteist on tegemist munadega, mida seaduslikult ei toodeta, siis need munad ei ole turustatavad ning kui meil on tegemist selge nõuetele mittevastavusega, siis komisjon võib kasutusele võtta praeguses õiguslikus raamistikus olevad meetmed. see tähendab, et me võime algatada rikkumismenetluse selleks, et tagada Euroopa Liidu seadusandluse õige rakendamise või äh, rikkumismenetluse alternatiiviks on, on olemas ka võimalused, äh, kus me püüame takistada ebaseaduslike munade turustamist, mis on toodetud äh, täiustamata puurides, äh, toodetud täiustamata puurides siis peale esimest jaanuari kaks tuhat kaksteist. ning väga palju muid kommentaare on lugupeetud liikmed ka esitanud ja ma kindlasti annan teiepoolsed küsimused edasi volinik Tallil, kes neid kindlasti tõsiselt arvestab, suur tänu! And I thank you, commissioner. suur tänu, proua volinik. kolleegid. mul on esitatud neli resolutsiooni ettepanekut hääletamiseks. debatt on nüüd läbi ja hääletus algab kell kaksteist. ma tean, et pärast voliniku kõnet on üsna ebatavaline sõna võtta, aga ma tahaksin öelda, et me oleme käesoleva teema puhul lõhestunud, järeldas komisjon ja mina arvatan, arvan, et see ei ole õige. ma arvan, et komisjon võiks oma järeldused teha pärast hääletamist. Sure commissioner... suur tänu, ma olen kindel, et volinik nii teebki nüüd peatame istungi, hääletus algab kell kaksteist. Point of order, sorry I didn't see you. vabandage, meil on veel üks protseduuriline küsimus vist. suur tänu, ma tahaksin Esteri öeldut just toetada ja tahaksin küsida volinikult, kas ta saaks meile oma vastused kirjalikult anda Eh, mina ei usu, et parlament oleks kilustunud nimetatud teema puhul e, e, ja ma tahaksin teada, kuidas hakatakse mark-, märgistama neid kolmandatest riikidest pärit mune, eh, mis ei vasta standarditele ja mida tehakse nende Euroopa Liidus toodetud munadega peale kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, mis tegelikult ei vasta standarditele eh, ja ei saa vastavat märgistust kanda. vabandage, ütleb president, ei, teie küsimus ei olnud protseduuriline küsimus, aga härra Rüübik siiski tahab midagi lisada. härra president, ma tahtsin tänada teid äh, istungi planeerimise eest, et väga hea on see, et me saame äh, valmis enne äh, hääletust ja seetõttu jääb ära see kaos Äh, mis tavaliselt on, äh, ma arvan, et selline planeerimine on tõesti eeskujulik ja ma sooviks äh, tõesti tänada neid, kes sellise tege-, tööplaani on teinud. nii peaks see tõesti alati olema, ütleb härra president. suur tänu!